jätkuvad vägivallavastaseks võitluseks, jätkuvad. kui nüüd üheminutilised äh, sõnavõtud vastavalt kodukorra artiklile sada viiskümmend ja kõigepealt proua Pasescu üks minut. suur tänu, härra president. ja făcută de către președintele Statelor Unite de a participa la dezvoltarea sistemului american de apărare ma pean aktsepteerima Euroopa Parlamendi pakutud võimalust rääkidest ähm, äh, sellest, mida Rumeenia äh, armee teeb äh, Iraagis ja Afganistanis. ajakava, mis on ameeriklastega paika pandud, on kahe tuhande viieteistkümnes aasta, see on siis see aasta, kus raketikilp paika pannakse ma arvan, et see küsimus peaks olema arutelus äh, ka Euroopa Parlamendis, me peame olema teadlikud sellest, mis toimub ballistiliste süsteemide paikapanemisel. see võib kaasa tuua uusi ohtus, ohtusid. Mm, Moskva arvamust võeti arvesse, kui Ameerika süsteemi paikapanekust räägiti. peeti kahepoolseid läbirääkimisi vajalike lepete sõlmimiseks ning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 kuid ma arvan, et me peaksime kaitsma ühist raha, me peaksime kaitsma seda spekuleerimise eest. oleme näinud, kuidas äh, spekuleerimine mõjutab äh, eurot, praegu on Kreekas suur majanduskriis ja äh, eelarve ei ole tasakaalus ka paljudes teistes liikmesriikides, see tähendab seda, et meil on vaja selget Euroopa majandusjuhtimissüsteemi. ning selle aasta alguses välja pakutud idee on ühisfondi väljatöötamine. härra Rehn äh, tegeleb sellega. me ootame komisjoni poolset välja pakutud plaani. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Irtu Kaisangulu, aitäh. Hispaania äh, ülemkohtu äh, kohtunik on öelnud midagi, mida me paljud juba teadsime, nimelt et Venezuela president teeb koostööd FARC-i ja ETA terroristidega, ta mitte ainult ei varja neid oma territooriumil, ta aitab neid, nende tegevusest andma neile Venezuela valitsuses ka töökohti. kokkuvõttes e, teeb ta koostööd ETA kurjategijatega, mina kui Baskia eurooplane tahaksin mõista hukka äh, selle eh, diktaatori tegevust. ma kutsun üles Euroopa institutsioone, et võetaks kasutusele kõikvõimalikud meetmed selleks, et ta hukka mõista ning eh, samuti kaitsta tema terrorismi toetavaid poliitikaid. tahaksin meenutada ka Euroopa eesistumisele, eesistujatele ehk siis eh, härra Rodriguez Zapatero valitsust, et, et et Chavezile ei piisa sellest, kui temaga sõbrameest mängitakse. me ei saa üritada pidevalt nendega kokku leppida, kui eh, eh, üritatakse tema sõber olla, siis eh, mõnitatakse sellega terrorismi ohvreid. sellega mõnitatakse ka demokraatiat ja vabadust, tänan. Pani Vassilika. järgmisena saab sõna proua Vantsina. suur tänu isegi eh, kui Euroopa Solidaarsusfond toimib hästi, eh, on esimeste aastate kogemused meile näidanud, et selle fondi tegevuses eh, on vajakajäämisi, eriti puudutab see seda fina-, finantside kasutusele võtmist ja käikulaskmist. see puudutab eriti looduskatastroofide vastu võitlust. tahaksin teile meenutada, et Euroopa Liit toetas Rumeeniat eh, üleujutuste eh, järel, kuid eh, samas ei olnud abi nii efektiivne, kui ta oleks võinud olla. ma arvan, et avansside makse peaks toimuma enne seda, kui toimuvad otsesed arutelud võimalike kulude osta, see peaks to-, kohta, see peaks toimuma kohe pärast katastroofi toimimist, see oleks väga oluline. ma arvan, et piirkonna elanikud Eh, saaks sellest väga palju eh, kasu. ja härra Hidalgo saab sõna. juba tükk aega tagasi eh, näitasid Fidel Castro ja tema sõbrad, et, et ehm, Kuuba revolutsioon ei ole olnud idealistlik idea ja ideaalne, kui paljud seda uskusid ja lootsid maailmas praegusel hetkel üks äh, näide äh, kasturite halastamatusest on see, kuidas, äh, kui halastamatult nad kohtu, kohtlevad oma, oma rahvast. see meenutab mulle surevat Frankot, kes kohtles halvasti poliitilisi vange, keda ta samuti pidas kurjategijates. ta põlgas samamoodi äh, Ehm, eksiilis elavaid inimesi. Castro lõpetab samamoodi kui Franco nagu kõik vabaduse vaenlased, kes eh, on jäänud eh, kauaks ajaks võimule. me peame elusid päästma, peame olema solidaarsed nendega, kes võitlevad, kes kannatavad. see on meie kui eurooplaste kohus, see meie kui demokraatia ja vabaduse inimõiguste austajate kohus. panu, eh, pani Tanja Faron. proua Tanja Faron järgmisena oh, present. Uh, pan Pat the Cope Gallagher. härra Pat Gallagher. Uh, pan Gianni Vattimo. E, härra Gianni Vattimo. presidente ehm, si sa che la commissione. härra president on teada, et komisjon ja eesistuma Hispaania kiirendavad tööd läbirääkimiste vallas mõnede Lõuna-Ameerika riikidega, et veel enne maikuus tippkohtumist Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika riikide vahel saavutada assotsiatsioonilepete allkirjastamine. mina Euro Ladina-Ameerika Assamblee liikmena tahan juhtida teie tähelepanu sellele, et kui me kiirendame läbirääkimisi, siis me võime äh, tähelepanuta jätta võtta mõned tähtsad inimõigustega seonduvad aspektid. Kolumbias näiteks toimuvad endiselt ametiühingu aktivistide mõrvad igapäevaselt ja Honduras'es on võimul valitsus, kes on tulnud võimule möödunud aastal sõjaväelise riigipöörde tulemusena ning Guatemalaski on samasugused inimõiguste alased probleemid ja lepingutes ei pöörata sellele piisavat tähelepanu. tähtis on, et eesistuja ja komisjon siin oleksid ettevaatlikumad. rahvusvahelise naistepäeva puhul tahan mina tõstatada ühe eh, naiste tervisega seonduva küsimuse eh, ja endiselt on see tuhkatriinu seisus, see küsimus. Eh, kolm aastat tagasi ma rääkisin äh, Äh, sellest äh, nähtamatust ja samas täiesti võimetuks muutvast ja piinavast äh, naiste haigusest endometrioosist, mis kahjustab naiste viljakust, naised ei saagi emaks selle haiguse tõttu. ja võib-olla mm, mensuratsiooniga samamoodi me ei taha nendest asjadest rääkida lihtsalt. endometrioos, selle põhjuseid ei teata ja ka ravi sellele ei teata ja samas üks äh, kümnest naisest kannatab selle all. nii et endometrioosi teadlikkuse tõstmise nädalal tahan ma nendel teemadel peatuda. Äh, need naised tõesti kannatavad ja väga hea, härra volinik, et teie siin olete. võib-olla äh, rahastamine selle vastu võitlemiseks on midagi, mida me vajame ja juba järgmisel aastal. ma tänan, palun järgmine härra president, kallid kolleegid, te rääkisite mm, eh, tormist Cynthia, mis tabas Euroopat ja mis põhjustas kuus, kuuekümne inimese surma ja palju materiaalseid kahjustusi. täna pean ma eh, ütlema, et ma olen vihane ja kurb. ma olen vihane, sest seda katastroofi oleks võinud võimalik olnud vältida või vähemalt tema tagajärgi leevendada. Eh, ning Prantsusmaal ja Euroopas äh, me näeme, mis toimub mere, kalastel, mererandadel ja samuti ka üleujutatavates piirkondades. tihti on tegu Natura kaks tuhat piirkondadega, need, need kaitse need,, nende kaitse ehitamise vastu on väga oluline me peame järgmiselt täpselt täitma Euroopa ehm, nõudmisi, näiteks linnudirektiivi ja muud sellist jätkusuutlikkus, bio, bioloogiline mitmekesisus, julgeolek on väga olulised. Euroopa eh, strateegia on väga oluline selleks, et kaitsta inimelusid ja keskkonda ja järgmine kõneleja. Vážený pane předsedo. Härra president. Mu daamid ja härrad. Möödunud nädalal Tšehhi massiteabevahendid rääkisid sellest, kuidas Saksa liikluspolitsei kontrollib eh, hoopis rangemalt eh, Tšehhi eh, veokijuhte Saksa poole peal. see muudab olukorra keeruliseks. ja mõnikord on need kontrollid lausa solvavad, tegemist ei ole regulaarsete dokumentide kontrolli Kreeka teedel, kus juhilubasid või autodokumente kontrollitakse. Tšehhi kodanikud ju võivad Schengeni piirkonnas vabalt liikluda ja neid ei tohi pidada teisejärgulisteks kodanikeks, neil on täielikud õigused, nad on Euroopa Liidu liikmesriigi täievolilised liikmed ja neid tuleb ka nii kohelda. härra president, ma tahan, et te pöörduksite selle informatsiooniga vastavate ametiasutuste poole analüüsiks. Fülides. härra Triantafylides, palun. härra president. Äh, ma tahan rääkida võitlusest rasvumise vastu. Äh, me tahame kahekümne teise mai kuulutada üle-euroopaliseks rasvumise vastaseks päevaks, et mõistetaks eh, tegevuse vajalikkust Euroopa Liidu tasandil ning eh, võetaks kuulda ka patsiente, kes kannatavad rasvumise all. iga liikmesriik peab nende küsimustega tegelema ning piisavalt toetama seda inimrühma Maailma Tervishoiuorganisatsiooni statistika ütleb, et kogu Euroopas, mitte ainult Euroopa Liidus, aga Euroopas on juba rasvumine omandanud epideemia proportsioonid ja kui samme ei astuta, siis on sada viiskümmend miljonit äh, rasvunud inimest, kakskümmend protsenti elanikkonnast ja seehulgas kümme protsenti lastest aastast kaks tuhat kakskümmend on rasvunud, nii et on vaja nende inimeste häält rohkem kuulda võtta Prohilda Figueiredo, palun. ma tänan, härra president eh, tänasel päeval, kus möödub sada aastat rahvusvahelise naistepäeva tähistama hakkamisest, eh, me räägime naiste võitlusest eh, nende õiguste eest ja võitlusest kõigi diskrimineerimise vormide vastu. ma tahaksin tervitada Äh, ja toetada kõiki neid, kes võitlevad endiselt äh, oma ohvristaatuse vastu. ja väga tähtis on tänasel päeval rääkida, kuivõrd aktuaalsed need teemad tegelikult on. tähtis on ka reaalsuseks muuta see, mis on kirjas juba seadustest. naised on ohvrid ka tööjõuturul, nad teevad väga palju hooajatööd, ebatraditsioonilisi töövorme kasutavad ja me teame, kui palju naisi elab vaesuses. me peame üles kutsuma kõiki naisi täna mitte loobuma oma unistustest, mitte loobuma oma võitlusest ebaõiguse diskrimineerimise vastu. naised peavad avanema, avama omale uued horisondid tulevikuks uh, härra Pafton, suur tänu, härra president, pööraksin teie tähelepanu tõsiasjale, et äh, Walesis on tulemas rahvahääletus, uskuge või mitte, rahvahääletus. põhiseaduse osas äh, meil ei lubatud seda korraldada, aga me saame äh, pidada selle Walesi assamblee edasiste pädevuste laiendamise osas korraldada. kõik Walesi erakonnad, Tööpartei, Kõmri, konservatiivid, toetavad seda rahvahääletust ja pädevuste laiendamist, aga neile teadmiseks mina ei toeta seda, meid peetakse lollideks äh, Walesis. täna, kus iseseisvus on järgmisena päevakorras, on probleemiks see, et äh, kaheksakümmend assamblee liiget saab olema, kuid samas äh, koolid on sattunud ohtu, meie teed on nagu kolmandates riikides, aga Cardiffi lahes ja mujal äh, on see loll mõte ainult levimas. ma toetan rahvahääletuse mõtet, kuid ma loodan, et äh, Walesi ähm, äh, rahvas äh, võtab kokku ja ütleb ei. härra Mikolašik, palun. suur tänu, härra president. ma tahaksin väljendada oma kaastunnet Madeira looduskatastroofi ohvrite omastele, meil on vaja väga kiiresti anda toetust nendele inimestele, keda see äh, katastroof puudutas, me peame kogu infrastruktuuri seal uuesti ümber kujundama ja ma tõesti loodan, et Portugali ametkonnad äh, on praegu olukorras, kus nad suudavad äh, seda tööd teha, rahalises mõttes Euroopa peab toetama Äh, ka seda tööd äh, oma fondidega, Euroopa Parlament peab neid mõtteid toetama ja ma paluksin, et kolleegid oma toetust avaldaksid. lisaks sellele tahaksin äh, muidugi kaastunnet avaldada ka Aafrikas suurte vihmasadude all kannatanutele proua Kolarska. Euroopa Parlament võttis hiljuti vastu resolutsiooni Ukraina osas, kus me seadsime küsimuse alla Ukraina endisele presidendile Stefan Banderale, see äh, otsuse, et Stefan Banderale antakse riigi äh, kõrgeim äh, autasu meie resolutsiooni see lõige on sattunud Lääne-Ukrainas tõsise kriitika alla. mina ütleksin, et see resolutsioon ei seadnud sugugi küsimärgi alla Bandera võitlusi iseseisvuse suunas, me hoopis toetasime äh, ühtse Ukraina mõtet millel on Euroopa Liidu ja minu koduriigi Poola täistoetus, kuid selles resolutsioonis viidatakse kahetsusega sellele, et see auhind anti äh, vaatamata äh, sõjaaegsetele probleemsetele äh, võitlustele, mida seal peeti, Bandera puu nimel viidi ellu ka muuseas täielik rahvamõrv ja etniline puhastus minu meelest on see resolutsioonis väga selgelt välja toodud. ja ainult see autasu peaks olema samm lepituse mittelõhestamise suunas. Shaba Shogor saab järgmisena sõna. suur tänu, härra president väga palju on kritiseeritud äh, meie piirkonda hiljuti, kuid ma pöörataksin teie tähelepanu komisjoni ja õigusteenistuse arvamusele. rakendusmeetmed äh, peavad olema vastavuses äh, printsiipsete dokumentidega, mis on Strasbourgi Euroopa Nõukogus vastu võetud vähemuste kaitseks minu meelest selles arvamuses on puudu proportsionaalsusest ning äh, ka tervest mõistusest. see nimelt eeldab seda, et äh, seadus seab küsimärgi alla vaba liikumise põhimõte, kogu siseturu põhimõte. õigusteenistus on seisukohal, et see tuleb iga hinna eest aga läbi suruda ja tahab sellist kontrolli omada ka teiste direktiivide üle, kui me räägime teenuste vabast pakkumisest ja nendest põhimõtetest. tervishoiuametkondade puhul on sama jutt, ka siin võib ohuks olla diskrimineerimine seadusandlus põhiõiguste osas kaitseb minu meelest rohkem riigi õigusi kui üksikisiku õigusi, nii et ma kutsuksin üles Euroopa Komisjoni poolt astuma konkreetseid samme selleks, et ühenduse seadusandlus öö, rakenduks. suur tänu, härra president. mina räägiksin äh, naiste osalusest tööturul praegu on tendents positiivne. Äh, veel paarkümmend aastat tagasi olid naised kõigest kolmkümmend protsenti Euroopa tööjõust, kuid praegu oleme jõudnud ka neljakümne kolme protsendini. kriis muidugi on äh, protsessile negatiivselt mõjunud. Rumeenia järgib üld-euroopalikku tendentsi väga palju on selliseid ametikohti, mis vana, mille varem oli, oli hõivanud ainult mehed ja praegu on olukord muutumas. samas on siiski suur palgaerinevus meeste ja naiste vahel. sellega seoses on komisjonipoolne õigusloomeline pakett väga oluline ja selles osas peab välja eh, pakkuma eh, ka konkreetsed meetmed selleks, et võidelda eh, palgaerinevuste vahel meeste ja naiste vahel, et naised saaks osule, saaks hästi osaleda tööjõuturul suur tänu, järgmisena saab sõna Evelyn Regner. president suur tänu, härra president. hiljutised sündmused Türgis on meile taas korda näidanud seda, et ametiühingute õigused ning töötajate õigused on endiselt piisavalt garanteerimata. kaksteist tuhat töökohta läks kaduma äh, Tekeli äh, erastamisprotsessis Türgis. Need äh, inimesed võitlevad oma õiguste eest ja läksid streigile. selle streigi jooksul aga lubas peaminister Erdogan politseil sekkuda pisargaasiga, veekahuritega aeti inimesed laiali ja ma tahaksin, et te, härra president, kutsuksite Türgi ametkondi üles, eh, et äh, ametiühingutes näetaks äh, tööturu osapoolte võrdseid osale, tööturul osalejates võrdsete partneritena, et oleks tagatud töötajate õigused. seadusandlus tuleb äh, ol-, peab olema vastavuses ILO standarditega. Luigi Magistris, palun järgmisena. suur tänu, härra president, taas korda taaskord alles hiljuti olime me Itaalias silmitsi järjekordse keskkonnakatastroofiga, katastroofiga Poo jõel. Luksemburi kohus on äh, hukka mõistnud Itaalia selles osas, et ter-, avalik tervis seati ohtu, rahvatervis seati ohtu ja et ei suudeta kontrollida selles piirkonnas prügimajandust. Äh, kampaania piirkonnas oleme me näinud leukeemia esinemissageduse suurenemist äh,, samuti on äh, toksilised ähm, tooted jõudnud maapiirkondadesse, see on täielik keskkonnakatastroof, mida kavatseb Euroopa Komisjon teha selleks, et Itaalia valitsus järgiks Euroopa standardeid, eriti äh, Euroopa Kohtu kohtulahendit peab järgima, mis väga selgelt äh, Äh, läks Itaalia vastu, sellepärast selge on see, et praegu ei suudeta prügimajanduskampaania piirkonnas kontrolli all hoida, mis viis eriti probleemidele Naapolis, kus kuid ähm, oli probleem väga selge. Londoni Afganistani teemaline konverents tekitas Afganistani ühiskonnas paanikat, eriti puudutas see naisi plaan B, mille poolt hääletas seitsekümmend riiki, tähendab Talibanide taasintegreerimist ühiskonda ning selles osas üritatakse korraldada paari kuu pärast äh, suur assamblee. naised seda ei soovi. Nemad ei pea olema selle lepituse ohvriks, äh, sest Talibanid nõuavad endiselt naiste õiguste ärakaotamist ja šariaast kinnipidamist. see äh, tähendaks seda, et nad nõuavad, tahavad seda, et põhiseadust tuleb muuta, eriti puudutab see artiklit kakskümmend kaks lõiget kaks. ja ma paluksin eh, kaheksandal märtsil kahe tuhande kümnendal aastal, et Euroopa Parlament, Euroopa Liit eh, garanteeriks Euroopa, Afganistani naised õiguseid, sest eh, ei ole olnud naistevastasemat režiimi kui Talibanide režiim. suur tänu, järgmisena härra Pusutil, palun härra president, diplomaatiline intsident äh, Liibüa ja Šveitsi vahel toob endaga kaasa paljude Euroopa kodanike jaoks äh, tõsiseid tagajärgi, siis nende kodanike jaoks, kes tahavad Liibüasse sõita, kuid seda siin nüüd teha ei saa. eriti problemaatiline on see muidugi meie mm, Euroopa investoritele ja töötajatele, kes ei saa Liibüasse sõita samas need, kes juba Liibüas kohal on, üritavad oma kohalolekut seal nii pikaks venitada kui võimalik, selleks et siis aidata neid, kes ise Liibüasse sissesõiduõigust ei luba, muidugi sellel on teatavad piirid ju. selle intsidendiga seoses, härra president, äh, pole Euroopal nagu mingit pistmist ja me oleme sattunud äh, kolme, kahe kolmanda riigi vahelise võitluse ohvriks, minu meelest tuleks võtta meetmeid selleks, et see olukord laheneks nii kiiresti kui võimalik. suur tänu, proua minister Keisa. suur tänu, härra president. Hispaania valitsus palus selgitusi Venezuela valitsuselt äh, seoses väidetava Venezuela valitsuse koostööga terroriorganisatsiooniga ETA. ning härra Haider peaks oma infot pisut uuendama, sest äh, Hispaania valitsus ja Venezuela valitsus tegid ühise avalduse, Eh, seoses selle, mm, eh, selle küsimusega kinnita-, kus kinnitati eh, Venezuela valitsuse soovi teha koostööd Hispaaniaga terrorismi vastases võitluses. me peaksime selle üle kõik head meelt mm, tundma ning me peaksime tänama selle eest, et ta soovib mm, võidelda terrorismi vastu Ehm, ETA vastu, ei tohiks äh, tülli tekitada siin ja ei tohiks, ei tohi tekitada siin ma arvan, et äh, kohtu iseseisvus, diplomaatilised suhted ja koostöösuhted erinevate liikmesriikide vahel on väga olulised selleks, et võidelda äh, terrorismi vastu. Mist... suur tänu, härra Schmidt, teil on üks minut, palun. suur tänu, härra president laupäeval ütles Islandi rahvas väga selge ei Ice Save'i küsimuses ja Islandiga on läbirääkimised liitumiseks ka juba täiesti päevakorras. Londonis on rahandusministrid äh, küll jah, võib-olla õiguse poolel, tarbijad ja äh, investeerisid Icesave'i, äh, kuigi see ei olnud võib-olla väga hea mõte. kuid Islandile esitatud nõudmised on minu meelest täiesti proportsionaalsed ja mõistlikud. Islandi rahvast tuleb küll tervitada Euroopa Liidus, e-, ega nad iialgi ei ütleks jah, kui Haagi rahandus ja Haagis ja Londonis istuvad rahandusministrid sunnivad äh, neid äh, vaesustuma. me ei saa nõuda nendelt riikidelt äh, välja päästa terve Euroopa Liit, me peame üles näitama solidaarsust nendega. ja kõneleja läks korraks üle islandi keelele, nüüd inglise keelele, me peame probleemid langema kõ koos kõik, üheskoos. suur tänu, härra Jadot, üks minut. Sir, my information is that you have already Yeah, there is no, there is no point, point of order. on teil protseduuriline küsimus või mis, küsib härra president ja kõneleja räägib, kuid mikrofoni tal ei ole. Yeah. Yeah le decía señor presidente que la tahtsin öelda et proua Muniz tsiteeris mind ja sellega seoses on mul õigus talle vastata kodukorra järgi. see tuleb lõpus, mitte praegu. tänan ja härra Jadot, palun, suur tänu. palun pange eh, kell nulli tagasi kahekümne seitsmendal, kahekümne kaheksandal veebruaril tabas Prantsusmaad torm Xintia ja eriti tabas Prantsusmaa läänepiirkond, läänepiirkondi ja me mälestame siin ohvreid ja avaldame kaastunnet nende perekonnast, kondadele kiiresti peaks kasutusele võtma solidaarsusfondi vahendeid selleks, et aidata kannatanuid, kuid samas tuleb ka õppetund võtta sellest äh, tragöödiast. kuidas on võimalik, et Prantsusmaal elab viis kuni kuus tuhat inimest piirkondades, mis äh, võivad üle ujutada? see, milles on ühest küljest süüdi äh, kiirnisvarafirma, teisest küljest ka vastutav president Sarkozy, kes andis loa ehitada sellistesse piirkondadesse, tegu on ka poliitilise küsimusega. tahame, et igasugune kaasfinantseerimine, mis on seotud äh, finantseerimise ja rehabiliteerimisküsimustega, äh, on, äh, sõltuks, et sõltuks seadustega, samuti seadustest, mis puudutavad rannapiirkondi ja me peaksime olema solidaarsed, solidaarsed ja kannat-, aitama eelkõige neid, kes kõige rohkem on kannatada saanud. suur tänu. järgmisena saab sõna härra Fox. ma tänan, härra president Pakvastabi on äh, minu valimispiirkonnas veini tootnud äh, tuhande kaheksasaja kaheksakümnendast aastast, aga nüüd on laboristlik partei poliitikud hakanud rünnama, ründama seda veini, nad ütlevad, et alkohoolsed joogid suurendavad ebaühiskondlikku käitumist. ja ütlevad, et see vein tuleb mm, äh, keelustada, kuna ta sisaldab nii alkoholi kui kafeiin, kofeiini aga kui Red Bulli vodkaga segatakse, siis see on lubatud või kas Iiri kohvi tuleks hoopis keelustada. see on täiesti hulluks läinud. ühe toote keelustamine ei lõpeta ebavastutustundlikku joomist. enamikku ei tohi ju karistada ignorantsete üksikute käitumise pärast. ja ei saa loota, et need, kes praegu ülemäära joovad, lähevad üle tee peale. ma tänan kena ka, et ajast kinni pidasite, härra Tavares, palun, üks minut. Um ma tänan, eh, üks-kaks aastat tagasi eh, Euroopa Liidu majanduse olukord oli väga teistsugune ja me näeme, mis praegu juhtub, kõik kaardavad selle üle, mis toimub Eurotsoonis. aga ma arvan, et eh, me peame mõtlema selle peale, et keegi ju ei sundinud Euroopa Liidu liidreid eh, majandusühendust looma, Eurotsooni looma ja ei ole ka sellist asja nagu perifeerne majandus. kui kusagil euro satub äh, Euroopa Liidus rünnaku alla, siis tuleb üles enda solidaarsust, et ta on rünnaku all kõikjal Euroopa Liidus, mitte ainult kusagil perifeerias. ja see puudutab nii Saksamaad kui ka Euroopa Liidu äh, lõunapoolseid liikmesriike, kui me täna solidaarsust üles ei näita, siis ei näita me seda ka üles homme, nii et me peame aitama neid, kes on rünnaku all. härra Agnew, palun. E härra president, Euroopa Liidu mm, harmoneeritud poliitikad tekitavad ka kahju ja näiteks eh, meteoroloogiliste instrumentide eh, kategoriseerimine on ka üks selliseid aspekte ja on täiesti unikaalse nähtusega tegemist, mis on iseloomulik Ühendkuningriigi ilmastikuoludele ja on ennast heast küljest näidanud. nüüd, kui hakatakse harmoneerima Euroopa Liidu äh, lendurite, pilootide litsentse, siis sellega paljud Ühendkuningriigi piloodid ei saa lennata, kui nad ei taga, et kõik on pilvitu, kui nemad lendavad. ja Äh, koolituseta äh, piloot äh, ei ole lubatud, nii et Euroopa Liidu lennunduse ohutuse agentuur peab üle mõtlema oma nõudmised, mis ja ei saa praktilist Briti õigusakti allutada äh, mõtlematutele, mõtlematule reguleerimisele. proua Angelika Veltmann, palun. ma tänan, härra president, kallid kolleegid üks aastatuhande arengu eesmärke on poole võrra vähendada äh, globaalset vaesust ja kaks tuhat kümme oli Euroopa Liidu komisjoni poolt kuulutatud vaesuse vastu võitlemise aastaks aga üheksakümmend viis miljonit elanikku elavad praegu allpool vaesuse taset ja miljonid Euroopa Liidu kodanikud peavad toime tulema sissetulekuga, mis jääb alla kuutkümmend protsenti Euroopa Liidu keskmisest. nüüd Euroopa Liidu vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise aasta, aasta kaks tuhat kümme, eh, peab eh, ehitama oma eesmärgid ka majanduskriisi tingimustes. tänan, härra president, lugupeetud daamid ja härrad, minu eh, kõne eesmärk on rääkida ranniku seaduse teadmist Hispaan-, täitmist Hispaania valitsuse poolt ja see puudutab eriti Formentera saart Formentara saar on üks Baleari saartest, ta on üheksateist ehm, kilomeetrit pikk ja tema ümbermõõt on umbes kuuskümmend viis kilomeetrit. see hea eh, seaduse, ehm, ehm, seadus on iseenesest hea, kuid selle rakendamine Formenteral ei ole sugugi mitte edukas olnud, sest see tähendab seda, et enamus eh, turismiga seotud äh, ehitised, mis on legaalselt kohapeal olnud kolmkümmend kuni nelikümmend aastat, tuleks näiteks maha lõhkuda ja see tähendab seda, et väga paljud väikeettevõtted, pereettevõtted tuleb konfiskeerida. näiteks äh, Rocavia hotell, mis oli esimene hotell selles, äh, sellel saarel või äh, näiteks restoran Blue Arm, mida on rahvusvaheliseltki tunnustatud ning mida, mille abil reklaamitakse seda saart ka välismaal. see seadus puudutab seitsekümmend protsenti neist ettevõtetest, nad olid legaalsed, kui nad äh, äh, loodi ja äh, põhimõtteliselt see seadusega neid, neid, need, need elimineeritakse. me soovime, et Hispaania valitsus vaataks selle asi uuesti üle, tuleb respekteerida eraomandit eh,, nagu seda on nõudnud ka Strasbourgi kohus ning samuti eh, tehaks kõik ka tagasiulatava jõuga selleks, et ei kahjustataks neid installatsioone, võttes arvesse, et need ehitised ehitati E, e, e, võttes äh, arvesse sellel hetkel eksisteerivaid seadusi, me ei saa nõuda, et pidetaks kaugemale kui kolmsada meetrit veepiirist. järgmisena saab sõna härra Tarrossa uh,. uh ma tänan, härra president. vastuse, mille me hiljuti härra Pruusek sai peaminister Netanyahult, uh, mis puudutas uh, seda, et möödunud aasta detsembris ei lastud delegatsiooni meie parlamendis Gaza sektorisse ja näib nüüd, et ta äh, on küll vastu meie visiitidele sinna sektorile, aga tal ei ole mingisugust õigust vastu olla ja välispoliitika kõrge esindaja Ashton peab Gazat külastama ning lõpetama humanitaarkriisi, mis seal valitseb, mida Goldstone on kirjeldanud kui elanikkonna kollektiivset ja ebaseaduslikku karistamist aga ma olen väga mures nüüd sellepärast, et Ida-Jeruusalemmas ja Hebronis mm, teravnenud vägivald on midagi, mida proua Astonil võib-olla deeskaleerida ei õnnestu. härra Kelam, palun. ma tänan nagu parlamendi president meile kenasti meelde tuletas, üheteistkümnendal märtsil Leedu ja Eesti tähistavad kahekümnendat aastapäeva kahest väga tähtsast dokumendist. Leedu ülemkogu võttis vastu sõltumatuse deklaratsiooni samal ajal Tallinnas. Eesti Kongress võttis vastu deklaratsiooni, millega taas mm, kehtestati Eesti iseseisvus, samas olime me endiselt Nõukogude Liidu koosseisus. ja sellega me pakkusime välja demokraatlikku alternatiivi olemasolevatele nõukogude institutsioonidele ja eestlaste äh, suur enamus toetas seda dokumenti. Äh, esindatud oli pea kolmteist poliitilist liikumist. I thank you, madam Kre- suur tänu, proua Gretu, palun. Thank you very much, Mr President. suur tänu, härra president. tänan, tahaksin rääkida Rumeeniast diskrimineerimisest Euroopas näiteks äh, Kopenhaageni politsei tegi ksenofoobseid rassistlikke avaldusi rumeenlaste suhtes ning ähm, äh, Taani press rääkis rumeenlastest äh, kui varastest. seda seoses ühe rumaanlase, rumeenlase poolt läbi viidud vargusega samuti üks rumeenlanna kaebas äh, selle üle, et teda koolis äh, kiusatakse taga. samuti on näha olnud selliseid silte, äh, kus paluti reisijatel üles anda kõik rumeenlased, kes transpordivahendites varastavad. ma leian, et see et üks asi on karistada neid, kes seadusi rikuvad ja samas on sildistada terve rahvas, on väga tõsine tegu. me peame eh, vaatama karmima pilguga riikidele, kes ei respekteeri Euroopa õigust. Kelly, one minute. härra Kelly, palun. Eh, suur tänu, härra president, mul on üks lühikene sõnum Euroopa-Atlandi eh, strateegia osas. vabandust, Donau jõe strateegia on meil olemas ja Läänemere strateegia on olemas, Atlandi strateegiat aga ei ole. minu meelest on siin ikka suur julge-, eh, suur liikumisruum. kakskümmend kakskümmend strateegia näitab selgelt välja, et ükski riik ei saa üksinda hakkama, eriti Atlandi ookeaniga piirduvad riigid eh, Iirimaa, Ühendkuningriik, Portugal, Hispaania, Prantsusmaa saaksid väga palju panustada siin, eriti äh, offshore energia osas, äh, kalandusküsimused, keskkonnakaitsel, sadamapoliitika, bioloogiline mitmekesisus ja ma kutsuksin üles järgnevatel kuudel Hispaanial sellele tähelepanu pöörata. nii nagu Iirimaal öeldakse, et et ei, ma ei, ma loodan tõesti, et selle eesistumise ajaks oleme suutnud äh, omale tuule tiibadesse saada nii-öelda. järgmine kõneleja. suur tänu, härra president. meil on olnud viimasel kolmel kuul Portugalil kuus tõsist mereõnnetust, kolm, vabandust, kolmteist kalurit on hukka saanud, kaheksa surnukeha on leidmata. samuti on kadunud terve rida laevu meie piirkondade, mitmete piirkondade kalurid on äh, pidevas leinaolukorras ning ma tahaksin äh, täna nendega liituda selles äh, leinas. talv on olnud ränk, eriti ei olnud võimalusi üldse merel käia ja see on muidugi kalurid hoidnud rannikul kui aga on tekkinud võimalus merele üldse minna, on olud äh, väga rasked, äh, turvalisusest ei saa rääkida, inimesed seavad oma elud ohtu, koolitust on vähe ja see, et äh, merel on tingimused nii halvad, viib järjest rohkemate õnnetusteni. me peame kuidagi kalurite julgeoleku tagama, turvalisuse tagama, see peaks olema kõik tehtud meie ühtse kalanduspoliitika alusel, investeerima laevastiku in, ähm, kaasaegsemaks muutmisele, turvalisuse nõuete ühtlustamisele ja tuleb tagada see, et äh, kalalaevad ei saa merele minna, kui äh, tingimused on halvad. härra president ütleb, et kolmkümmend äh, nime on veel nimekirjas, kõik kahjuks nõna, sõna ei saa, kaks tükki veel saab. ja, ja esimene nendest äh, järgmisena. mina tahaksin, et Kosovo tunnustamise osas Euroopa võtaks ühise seisukoha. Lissaboni lepingu vastuvõtuga on Euroopa liikmesriigid võtnud endale terve rea uusi kohustusi. üks nendest on uus integreeritud ühtne menetlus naabruspoliitika all. Kosovot on tunnustatud iseseisva riigina äh, kuuekümne viie riigi poolt üle terve maailma, kakskümmend neli kakskümmend kaheksa NATO liikmesriigist ja kakskümmend kaks kahekümne seitsmest Euroopa Liidu liikmesriigist. on õige aeg julgustada meie kõhklevaid liikmesriike Küprost, Kreekat, Rumeeniat, Slovakkiat ja Hispaaniat öö, äh, vaatama üle oma muredest ja kõhklusest selles küsimuses ning liituma selle enamusega, kes toetab Kosovo iseseisvust ja on tunnustanud seda niipea kui võimalik. see oleks väga ki-, selge sõnum sellest, et Euroopa Liit on kasvavalt integreeritud, kasvavalt ühtsem. suur tänu, järgmisena ja viimasena saab sõna härra Prons suur tänu, härra president. globaalne kapital liigutab inimesi legaalselt või illegaalselt üle terve maailma, justkui nad oleksid lihtsalt mingid tootmisosad, samuti teenuseid ja kaupu äh, ja ei arvestata sellega, milliseid äh, ohvreid nad endaga kaasa toob, inimesed äh, jäävad tööta, tehased pannakse kinni raha liigutakse üle terve maailma, mille tulemusena viiakse ettevõtlus üle nendele, nendesse piirkondadesse, kus tootmiskulud on murdosa sellest, mis on Euroopas. ja see on selline asi, mis lämmatab meid kõiki poliitikud on lahti öelnud protektsionismist, kuid ainult protektsionism aitab meil taas üles ehitada meie tööstusliku aluse ja, ja mis aitab meil tagada inimestele sissetuleku. majandused peavad teenima või peaksid teenima inimesi, meie ei pea majandusvoogusid äh, teenima, ei ole mitte mingisugust võimalust, kuidas Euroopa saaks kolmanda maailmaga võidelda ilma sellega liitumast ja seda me juba ka näeme toimumas suur tänu ja nüüd äh, härra Utur Kais, teie äh, Äh, isiklik vastus siis vastavalt kodukorra artiklile sada viiskümmend üks. tänan, härra president. ma võtan aluseks äh, kodukorra, mina äh, kahetsen väga, et üritatakse siin tänada Chavezit, kes toetab terroriste, nagu mõned isikud siin täna on öelnud. minu ja minu fraktsiooni puhul äh, Eh, minu fraktsioon eh, ja kohtunik Velasco ja mina isiklikult ei ehm, arva, et Chavezit peaks eriti respekteerima, kui Zapatero, eh, Zapatero selle asemel, et temaga sõbrameest mängida, tunnitakse, et tegu on terrorismi toet-, siis oleks asjad Hispaanias võib-olla ka teistmoodi. Thank you. suur tänu. härra Burkhardt Blockhart. jah, ma tahaksin vastata seoses eelmise aruteluga, härra Obenmaier ütleb seda, et mõned asjad on jäänud meil selgusetuks, nimelt me peaksime siiski teadma üheminutiliste sõnavõttude puhul, millal me saame sõna miks te ei tee meie elu lihtsamaks ja ei viita sellele natukene varem, millal äh, üheminutiline sõnavõtt äh, lõpeb, ma olen viis korda palunud sõna selles voorus, ühtegi korda ma sõna pole saanud, miks mitte? härra president, me hoiame protseduurist kinni, kuid arvestage ka sellele, et äh, soo-, sellega, et soov, sõnasoovi esitajaid on üle kuuekümne inimese, kolmkümmend minutit on aga ette nähtud, mina andsin sõna kolmekümne viiele, härra Obermeier, ma luban teile, et järgmisel korral saate te esimeste seas sõna, kuid kahjuks nii see praegu on. Äh, annaksin hea meelega sõna teile kõigile, uskuge mind, kuid kahjuks lihtsalt ajalistel piirangutel see ei ole võimalik. härra Tökes. Äh, jah, suur tänu, härra president aga minule ei ole üldse antud viimase poolaasta jooksul võimalust üheminutilistes sõnavõttudes osaleda, ma olen siin kuus kuud olnud saadik ja mitte kordagi pole ma sõna saanud. härra Tökes. mina muuseas mäletan, et ma olen ühe korra teile sõna andnud nii et äh, see ei ole vist päris õige, kui te ütlete, et te pole kordagi sõna saanud. tuletaksin teile, kolleegid, äh, veel nii palju meelde, et äh, andke oma nimi üles võimalikult vara enne selle vooru algust, sest et siis meil on nimekirjad paremini koos. järgmine kord saate sõna, ma luban. suur tänu, läheme nüüd vast edasi järgmise päevakorrapunkti juurde ja järgmine päevakorrapunkt on siis äh, proua De Bruni raport lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavate loomatervise